kolleegid, päevakorras on nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused ülemaailmse humanitaarabi teemalise tippkohtumise ettevalmistamise kohta ja annan kohe sõna proua Henis Blaschertile, kes võtab sõna nõukogu nimel. aitäh, lugupeetud president. kõigepealt tahaksin öelda, et minu arvates on see tippkohtumine võimalus eh, mida rahvusvaheline kogukond ei tohi kasutamata jätta neljapäeval peaks vastu võetama järeldused nõukogu poolt ning eesistujamaa on loomulikult olnud äh, ühise seisukoha äh, väljatöötamise esirinnas ja loomulikult oleme seda teinud väga tihedas koostöös komisjoni ja välisteenistusega. ühe asja tahaksin kohe selge teha. nõukogu tahab, et see tippkohtumine oleks edukas. Äh, juulis möödunud aastal äh, lõime saadiku ametikoha maailma humanitaartippkohtumise juures ja see on võimaldanud meil olla kontaktis kõigi oluliste tegijatega, ÜRO-ga, humanitaarabiorganisatsioonidega, Euroopa Liidu institutsioonidega, liikmesriikidega ning teiste sidusrühmadega tahaksin mainida mõningaid kõige olulisemaid asju, mida liikmesriigid ootavad sellelt tippkohtumiselt. me sooviksime, et rahvusvaheline kogukond äh, toetaks selliseid põhimõtteid nagu neutraalsus, erapooletus, sõltumatus ja me soovime, et me tegeleksime ka humanitaarkriiside põhjustega, et me suurendaksime jõupingutusi konfliktide rahumeelseks lahendamiseks ja uute konfliktide ärahoidmiseks. me soovime, et kõik osapooled, sealhulgas ka need, kellel on konflikti osapoolte üle mõju, et kõik need osapooled austaksid rahvusvahelist humanitaarõigust tahaksin korrata seda, mida ma ütlesin äh, kahe nädala eest äh, Brüsselis, kui me arutelusid pidasime. Äh, rünnakud näiteks koolide meditsiiniasutuste vastu on vastuvõetamatud. on äärmiselt oluline, et rahvusvaheline humanitaarõigus oleks rahvusvahelise tegevuskava kõrgel kohal, me peame selgesõnaliselt võtma seisukoha rikkumiste osas. rahvusvahelise humanitaarõiguse toetamine on seotud ka selle humanitaartippkohtumise teemaga, inimeste kõigi tegevuse keskmesse panemine. nii et me peaksime nendest ähm, tabelitest liikmesriikide pealpiirkondades vaatama kaugemale ja nägema inimesi, keda probleemid ähm, põjutavad. samuti peame pöörama tähelepanu soopõhisele vägivallale ja tahaksin rõhutada, et naised ja majand-, naised ja tüdrukud ei peaks olema ainult ohvrid, vaid olulised partnerid kes ähm, aitavad äh, humanitaarprobleemidele reageerida. eesistujamaa usub ka seda, et äh, humanitaarabi suuremat tõhusust on võimalik saavutada innovatsiooni edendades äh, innovatsiooni näiteks humanitaarmeetmete rahastamisel, innovatsiooni tehnoloogia kasutamisel, innovatsiooni uute partnerluste loomistel ja viimase kohta tooksin ühe näite. Holland on Eh, humanitaarinnovatsiooni liidu üheks oluliseks partneriks ja Istanbulis see liit ka ametlikult eh, luuakse. tahaksin eh, paari sõnaga peatuda ka humanitaarabi rahastamisele. Holland ja teised Euroopa Liidu liikmesriigid on viieteistkümne suurima humanitaarabi doonori hulgas. koos Türgiga kutsus humanitaarabi kõrgetasemeline, kõrgetasemelise rahastamise rühm pidama läbirääkimisi Eh, selle üle, kuidas suurendada tõhusust eh, ja seda tegime viieteistkümne humanitaarabiorganisatsiooniga. me oleme täiel eh, määral toetanud seda läbirääkimiste protsessi me korraldasime esimese ja neljanda Sherpade kohtumise Amsterdamis ning nende läbirääkimiste käigus koos Maailmapangaga juhtisime arutelusid abi läbipaistvuse osas ja tahaksin veel kord tänada komisjoni ja ühis, Ühendkuningriiki teise ja kolmanda Sherpade äh, kohtumise korraldamise eest ja järgnevad Sherpade kohtumised äh, toimuvad Rootsis ja me loodame, et äh, need jõuavad eduka lõpuni ning eesistujamaana me loomulikult sooviksime, et äh, võimalikult paljud doonorid ja humanitaarabiorganisatsioonid äh, täidaksid võetud kohustusi. lõpetuseks tahaksin tänada Euroopa Parlamendi selle eest, et te olete selle teema vastu huvi üles näidanud ja meile suuniseid andnud Euroopa Parlamendi osalus selles arutelus on selge näide sellest, kuivõrd pühendunud parlament sellele teemale on ja loomulikult tahaksin rohkem kuulda, millised on teie seisukohad, millised on teie ootused enne Istanbulis toimuvat tippkohtumist, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna äh, volinik Stiljanides, palun! lugupeetud kolleegid, kallid sõbrad, äh, lugupeetud minister kaksteist päeva on jäänud maailma humanitaarabialase tippkohtumiseni, see on ainulaadne tippkohtumine, mis võib-olla toimub korra põlvkonna jooksul ja see on ainulaadne võimalus, et me saaksime midagi ometigi muuta. me saame teha ajalugu, saates selge signaali kogu maailmale, et äh, humanitaarabi ja inimeste kannatused vajavad kiiret ja kollektiivset tegutsemist see tippkohtumine on väga õigeaegne, need väljakutsed, millega me silmitsi seisame, on tohutu suured, möödunud aastal humanitaarabi anti rohkem kui miljonile inimestele. üha rohkem inimesi on sunnitud oma kodudest lahkuma pärast teist eh, maailmasõda paljud inimesed on konfliktide tõttu sunnitud äh, kodudest lahkuma, inimesed põgenevad samuti kliimamuutuste põhjustatud katastroofide eest ja inimesed on sunnitud oma kodust lahkuma pikemaks ajaks kui kunagi varem. see, kuidas me oleme nendele kasvavatele vajadustele reageerinud, ei ole enam jätkusuutlik need inimesed, keda kriis on tabanud, peavad saama elada väärikalt. me ei saa neile lihtsalt niisama abi anda asjad ei saa enam edasi minna nii nagu siiamaani humanitaarabi töötajad jätkavad oma tööd väga keerulistes oludes, aga ka teised osapooled peavad andma oma panuse selleks, et humanitaarabisüsteem oleks tõhusam ja samuti äh, tuleb ära hoida konflikte, vähendada katastroofide ohtu ja anda kogukondadele rohkem võimu ei ole mingi saladus, et meil olid suuremad ootused. me lootsime eh, julgeid poliitilisi tagajärgi sellelt tippkohtumiselt, aga sellele vaatamata loodan ma, et meil õnnestub lõppkokkuvõttes eh, Istanbulis paika panna tugev tulevikuvisioon meie tegevuskava eh, on tegelikult väga heaks lähtepunktiks. Euroopa Liit on valmis andma oma osa kooskõlas äh, üleskutsega, mis on äh, äh, eelnevates resolutsioonides kirjas ja mille parlament võttis vastu detsembris. ka mina tahaksin avaldada tunnustust teiepoolsele panusele, et olete aidanud sõnastada meie prioriteete ning seetõttu mul on iseäranis hea meel selle üle, et Euroopa Parlamendi saadikud samuti osalevad sellel tippkohtumisel. Teie osalus on äärmiselt oluline meie jaoks ning me peame tõesti tagama kõige kõrgetasemelisema esinduse. Euroopa Liiduna läheme tippkohtumisele väga selgete eesmärkidega, neid on kolm ja tahaksin tänada eesistujamaad ja ka eelseisvaid eesistujamaid nende eesmärkide paikapanemise eest, aitäh! kõigepealt äh, äh, äh, tuleb võidelda selle nimel, et rahvusvahelist õigust austatakse. praegune olukord on lubamatu, tsiviilisikud on sihtmärkideks koole ja haiglaid hävitatakse, õpetajaid ning meditsiinitöötajaid, humanitaarabitöötajaid rünnatakse, sellele tuleb teha lõpp. ja seetõttu me tahame, et humaansuse normid ja väärtused on midagi, milles äh, alati kinni peetakse me propageerime rahvusvahelise humanitaarõiguse austamist ja me soovime, et sellel tippkohtumistel kinnitatakse human-, rahvusvahelise humanitaarõiguse keskset kohta. iseäranis tervitan Euroopa Parlamendi hiljutist resolutsiooni, mis puudutab rünnakuid koolide ja haiglate vastu, selles resolutsioonis öeldakse, et tegemist on tõsise seaduse rikkumisega. samuti soovime, et meil oleks tõhusam humanitaarabi. meil oleks vaja koostööd ja mitte konkureerimist ÜRO raames. meil on vaja suuremat paindlikkust, suuremat rahastamise prognoositavust. loomulikult tuleb sellesse kõigesse kaasata ka erasektor ja sellel eesmärgil oleme me alustanud läbirääkimisi ja meil on ka äh, humanitaarabi rahastamise kõrgetasemeline töörühm loodud, kes koostab oma raporti. ja lõpetuseks me tahaksime äh, tugevdada sidet humanitaarabi ja arenguabi vahel ning äh, strateegilisemalt oma partneritega suhelda iseäranis sellistes olukordades, kus inimesed on sunnitud kodudest lahkuma, meil on siin vaja uudset lähenemist, hoolitsemaks selle eest, et need inimesed, kes on kodunt lahkunud, ei sõltuks enam abist, vaid äh, suudaksid iseendi eest seista. see on meie tegevuse peamine eesmärk meie äh, teatis äh, arengupoliitika ja sunniviisiliste lahkumiste kohta, mille võtsime kahekümne kuuendal aprillil vastu, kajastab samuti neid seisukohti. me kavatseme tippkohtumisel tegeleda nende oluliste teemadega ja võtta äh, jõulised kohustused. me loodame, et ka teised osapooled teevad sedasama selle tippkohtumise jaoks on olulised poliitilised lubadused kõige kõrgemal tasandil. see aitab sillutada teed tõhusatele jätkumeetmetele, sellepärast et tippkohtumine mitte üksnes ei ole äh, kuudepikkuse koostöö ja ettevalmistamise haripunkt, vaid see on ka alguseks muutustele, mis rahvusvahelise humanitaarabi süsteemis aset leiavad. kindlasti äh, peame täitma endale võetud kohustusi, aitäh! aitäh, härra volinik, ja nüüd alutame, alustame sõnavõttudega fraktsioonide nimel, aga ma ei näe proua Saborskat ja seetõttu alustame härra Guerrero Salomiga, kes võtab sõna sotsiaaldemokraatide nimel kolmeks minutiks aitäh, proua juhataja. kõigepealt äh, tahan ära märkida, et see tippkohtumine on, äh, saab toimuma väga keerulisel ajal ja ka parlamendil on äh, raske esineda Istanbuli tippkohtumisel vääriliselt, aga nagu volinik viitas ka, on tegemist väga va-, vajaliku väga ajahetkega ja väga asjakohase ajahetkega. kuna praegu on humanitaarkriis väga nähtav Iraagis, Süürias, Lõuna-Sudaanis, Kesk-Aafrika Vabariigis, ka Ukrainas, Jeemenis, Liibüas ja, ja ka mujal maailmas praegu on väga palju inimesi, kes on pidanud oma kodudest lahkuma, umbes sada kakskümmend miljonit inimest kolmekümne seitsmest riigist, pooled nendest lapsed. praegu on väga suur vajadus anda abi inimestele, vaja rahastust. nelikümmend protsenti on ka rahastus lõhet ja praegu on ajahetk, mil väga palju rikutakse ka humanitaarõigust, ähm, toimuvad rünnakud abiandjatele, seega on hetk, mil tuleb kutsuda üles tõsiseks tõukeks humanitaarkriiside lahendamisel kogu maailmas mitmetes äh, aruteludes, äh, piirkondlikes dialoogides, ülemaailmsetes dialoogides on üksmeelselt tõdetud, nagu ka praegu nõukogu esindaja ja vol-, ja volinik äh, ütlesid, on näha, et üksmeelselt saadakse aru, mida on tarvis teha, samas aga on ikkagi vähe otsustavust. komisjon esitas oma ettepanekud, kus on kirjas prioriteedid, parlament toetas seda ning ähm, parlamendis ka koostati raport, kus me taotleme humanitaarabi toetamist, juhime tähelepanu vajadusele kaitsta paremini abiandjaid, taotleme koostööd ja ka koostööd kohalikul tasandil, ka naiste võimestamist, nagu proua minister siin viitas ning me oleme taotlenud ka püsivat rahastust. seega ma kutsun üles nõukogu ja komisjoni eh, selleks, et Istanbuli tippkohtumine oleks esimene samm ja et astutakse tõsiseid samme ka liikmesriikide nimel eh, ühise globaalse lähenemise suunas, eh, ühise tugeva algatuse suunas humanitaarpoliitikas ning et liigutaks selles suunas, et tunnistataks humanitaarpõhimõtete rikkumist mitmete osapoolte poolt. Istanbul peab olema esimene samm sellel teel, et äh, taaskord oleks maailmas äh, inimväärikus kaitstud, aitäh, äh, härra Guerrero! aitäh ja nüüd saab sõna härra Temesmaaker, palun, ECR fraktsiooni nimel sõjad, keskkonnakatastroofid, julgeolekupuudus, kõik see põhjustab väga palju kannatusi, surma ja häda ja inimesed äh, hüüavad abi järele Süürias, Jeemenis ja isegi Türgis ja äh, kui irooniline see ka ei ole, Türgis just nimelt see tippkohtumine toimub äh, Erdogani rünnakud kurdide vastu on häbiväärsed. kutsun Euroopa Liitu ja liikmesriike üles selle tippkohtumise ajal palun ähm, äh, võtke sõna ka nende inimeste nimel, me arvame, et asju on võimalik teha paremini ja neid saab teha paremini äh, praeguses olukorras vajame me rohkem ressursse, aga me peame neid ka tõhusamalt kasutama ja me peame õppima mineviku vigadest. Äh, koordineerimine on äärmiselt oluline, erasektor ja vabaühendused saavad siin anda oma panuse. humanitaarabi ja arenguabi ühendamine on samuti oluline Ehm, samuti on olulised praktilised meetmed, mis hoiavad ära erakorraliste olukordade tekkimist, ehm, selliste olukordade tekkimist, ehm, mille kõrvaldamine läheb palju kallimaks maksma. abi on alati seotud poliitiliste ja julgeoleku äh, kaalutlustega. daamid ja härrad, me ei saa lubada, et seal tippkohtumisel ainult räägitakse. konkreetsed plaanid tuleb ellu viia, me peame sõnadelt minema üle tegudele, me ei saa paari aasta pärast jällegi kokku tulla, ilma et mingeid muutusi pole vahepeal toimunud, sest et kui nii läheb, siis on Istanbuli äh, tippkohtumine läbi kukkunud. aitäh ja nüüd saab äh, sõna härra Köörens, palun ALDE fraktsiooni nimel, aitäh, lugupeetud president äh, tavaliselt äh, sellised äh, suured tippkohtumised lõpevad tseremooniatega, kus kõik on endaga rahul. rahvusvaheline kogukond tunneb rõõmu selle üle, et nad on suutnud jälle mingeid kriisi tagajärgi leevendada ja tänu humanitaarabile on katastroofe ära hoidnud aga ärgem unustagem siiski selliseid äh, dramaatilisi asju, mis mõjutavad äh, kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal äh, mail Istanbulis toimuvat tippkohtumist. kõigepealt meditsiinipersonali, üha suurema oht meditsiinipersonalile, teiseks Eh, liikmesriikide lubadused, näiteks Euroopa Liidu lubadused ja see, kui palju raha tegelikult eraldatakse, on lõhe lubaduste ja tegelikkuse vahel üha rohkem kasvab, eh, üha rohkem eh, satuvad ohtu seeläbi ka meditsiinitöötajad ja see, et me ei austa humanitaarabi vallas võetud lubadusi, on lubamatu. oleks väga hea, kui me Istanbulis teeksime sellisele käitumisele lõpu Äh, mis puudutab kriisikoldeid ja siis tavaliselt me sõjaliselt nendesse ei sekku ja seetõttu peavad diplomaatilised jõud ennast õigeaegselt kokku võtma Äh, ja tegema kõik, mis nende võimuses, kui tippkohtumine on võimalus äh, seda meelde tuletada. Euroopa Liidu kogu, äh, lubadused on väga helded, aga kas neid lubadusi ka pidevalt uuendatakse ja tehakse seda lihtsalt sellepärast, et neid ei ole, neist ei ole kinni peetud. Euroopa Liidu jaoks on kaalul usaldusväärsuse küsimus, meie liikmesriigid peaksid sellele mõtlema, ei piisa sellest, et me tõdeme, et äh, äh, kõik teised teevad vähem kui Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid. see ei ole põhjus, miks meie peaksime vähem tegema, arvestades seda, kui suured on meie ees seisvad väljakutsed ja ma loodan äh, voliniku pühendumusele edu kaasa, Kristos. aitäh ja nüüd saab kuue fraktsiooni nimel sõna härra Urban Crespo üheks minutiks. daamid ja härrad kahjuks äh, esineb humanitaarkriise üha sagedamini ning põhjuseks ei ole mitte ainult äh, looduskatastroofid ja kliimamuutus, vaid sageli ka relvastatud konfliktid, majandushuvid ja nii edasi. samuti poliitilised otsused, nagu siis, kui äh, piirid suletakse pagulasvoogude ees. humanitaarkriis on ka meie oma territooriumil, seega me peame vaatama, millised on äh, reaalsed võimalused selle tippkohtumise äh, suhtes. arutatakse seal teemasid ja samas on seesama poliitika nende humanitaar, äh, mõne humanitaarkriisi taga. Humani-, Euroopa Liidu poliitikat nii-öelda jääb varju. ei ole mõtet kinkida plaastreid parema käega ning vasaku käega äh, jätta näge-, nägemata humanitaarkriis. on vaja äh, tagada humanitaarkoridorid, legaalsed juurdepääsuvõimalused pagulastele, muidu on meie äh, käed verega määritud, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna proua Haudala Roheliste fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks. lugupeetud president, äh, maailma humanitaarabi teemaline tippkohtumine oleks võimalus taas kinnitada seda, kuivõrd oluline on rahvusvaheline humanitaarõigus ja samuti saaksime parandada viisi, kuidas sellest õigusest kinni peetakse, aga vaadake, mis toimub. on avaldatud muret selle tippkohtumise ambitsioonide üle ja ma tõesti loodan, et Euroopa Liit teeb kõik, et neid ambitsioone ei langetata väga hea on, et kõik osapooled on läbirääkimiste laua taga, aga lõppkokkuvõttes on riigid need, kes peavad võtma endale siduvaid kohustusi selleks, et olukorda parandada. Eh, Metsään Sans Frontier piirideta arstid on mures sellepärast, et nemad, nemad on otsustanud tippkohtumisel mitte osaleda, sellepärast et riigid ei täida neid kohustusi, mis nad pagulaste vallas on võtnud ja seitsekümmend viis haiglat, mida Médecins Sans Frontières toetab, on viimasel aastal rünnakute alla sattunud ja see on skandaalne üha kasvav rünnakute arv koolide ja haiglate vastu on kohutav näide sellest, kui, kuidas üha rohkem suhtutakse ükskõiksusega rahvusvahelisse humanitaarõigusesse. sihilikult võetakse sihtmärgiks tsiviilisikud ja tsiviilinfrastruktuur ja see on sõjakuritegu me peame tõesti äh, parandama äh, kriisidele reageerimist ja selle teemaga tuleb tegeleda äh, tippkohtumisel ning naiste olukorra parandamine ja teiste haavatavate elanikkonnarühmade parandamine peab olema ka kõnelustel keskpunktis, aitäh! aitäh ja nüüd saab Peeter Lundgren sõna EFTD fraktsiooni nimel. aitäh! aitäh, lugupeetud president, esimest korda üleüldse toimub humanitaarabialane tippkohtumine. see mõte on väga hea, aga kohtumise paigaks on Türgi. loomulikult eh, see näitab, et Euroopa Liidu ja Türgi vahel on tihedad sidemed, aga Türgis ei ole demokraatiat, Türgis ei austata inimõigusi, Türgi ei Äh, luba sõnavabadust. Türgi isegi äh, ei kuulu Euroopasse, Türgi on osaks Aasiast, Türgi on see riik, mis sunnib äh, Angela Merkelit koomikud vastutusele võtma. Türgi, kus pandi mõne nädala eest vangi Hollandi ajakirjanik, kes tahtis lihtsalt koju minna pärast seda, kui ta oli Türgis puhkuse veetnud. väideti, et mõne aasta eest ta Twitteris säutsus kriitiliselt härra Erdogani teemal ma ei tunne seda Türgit enam ära, ma ei usu, et selline tippkohtumine saaks Türgis toimuda. ja nüüd saab sõna härra Buonanno. aitäh, president. mina tahaksin Äh, kõigepealt tänada volinikku selle eest, et ta siin on ja tahaksin talt küsida, et kui palju see tippkohtumine maksma läheb? Äh, see tippkohtumine, mille eesmärgiks on vaeste riikide aitamine. Äh, iga kord, kui me sellest räägime, siis mitte keegi ei maini seda, et kaheksakümmend viis protsenti äh, rahadest läheb lihtsalt bürokraatidele, kes kõige üle järelevalvet teostavad. aga kui on vaja raha leida nendele inimestele, kes seda tõesti vajavad, siis raha ei ole. nii et, et ma tahaksin teilt veel kord küsida, et kui palju see äh, tippkohtumine maksma läheb, härra volinik? ja miks see toimub Türgis? me äh, teame ju, mis Türgis Erdogani valitsuse ajal toimub mulle tundub, et Erdogan on diktaator. ta on äh, kolmanda aastatuhande Hitler. kui äh, me tahame olukorda parandada, äh, siis võib-olla peaks valima Pablo Escobari, kes hakkab läbirääkimiste programmi korrigeerima. näib, et Türgi tundub olevat just see koht, kuhu tippkohtumisele minna. Äh, te, äh, ma ei tea, äh, teie töö on tõesti suurepärane. aga selgitage ka seda, mida te teete rahvale, selgitage, kuhu te oma, mille peale te oma raha raiskate. ja nüüd saab sõna härra Stiir. aitäh lugupeetud president, minister, volinik me oleme täna siin kuulnud, et on erinevaid seisukohti selle kohta, eh, kui ambitsioonikas sellel tippkohtumisel peaks olema. aga kui mingis osas meil valitseb üksmeel, siis eh, selles osas, et maailma humanitaarabisüsteem on praegu liiga suure koormuse all, on, meil on piisavalt puudus vahenditest selleks, et kõiki humanitaarabivajadusi lahendada me kuulsime härra Guerrerolt, kui palju miljoneid inimesi maailmas mingit liiki humanitaarabi vajavad. me teame, et meil on praegu maailmas rohkem pagulasi kui näiteks pärast teist maailmasõda. kahjuks oleme me tunnistajaks ka Äh, pikaajaliste humanitaarkriiside arvu suurenemisele, inimesed on pikaks ajaks sunnitud oma kodudest lahkuma, võib-olla isegi pikemaks perioodiks kui kakskümmend, kakskümmend viis aastat. kõike seda silmas pidades on minu arvates oluline rõhutada, kuivõrd oluline on haridus äh, kriisi ajal ja seda volinik ka tegi. selliste pikkade kriiside puhul humanitaarabisüsteem üksi ei suuda toime tulla kõigi vajadustega sellepärast, et äh, inimeste kodudelt lahkumine ei ole ainult ähm, humanitaarabi eest seisev väljakutse, see on ka majanduslik, poliitiline väljakutse. niisiis, äh, tegemist on äh, väljakutsega ka inimõigustele ning loomulikult me seisame silmitsi siin ka ebaseadusliku rändeprobleemiga aga me peame kõigi nende aspektidega arvestama ja tahaksin äh, avaldada tunnustust komisjoni teatisele aprillist, millega tahetakse teha lõpp äh, sõltuvusele humanitaarabist sellistes olukordades ja tahetakse aidata inimestel elada väärikat elu ja anda oma panus ühiskonda. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Kosta üheks minutiks. aitäh! ma loodan, et see esimene tippkohtumine Istanbulis on selline, kus Euroopa on tõesti juhi rollis. väga tihti, kui me räägime näiteks pagulaskriisist, eh, siis unustame ära, et kõige rohkem kannatavad selles kriisis eh, lapsed ja naised ja seetõttu meie fraktsioon on käivitanud kampaania, et ähm, oleks äh, äh, vahendeid selleks, et anda haridust lastele, kes on pagulaslaagrites. ja tahaksin tänada äh, volinikku selle eest, et ta reageeris meie ettepanekule ja lubas juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest vajaliku raha leida ja me järgmisel laupäeval ametlikult ka käivitame oma kampaania haridus ähm, ei ole midagi teisejärgulist äh, humanitaarabi kontekstis. Äh, see on äärmiselt vajalik selleks, et äh, inimesi kaitsta, et hoida ära vägivalda ja hoolitseda selle eest, et lapsed nende eest hoolitsetakse, me peame looma ka humanitaarkoridorid selleks, et pagulased saaksid turvaliselt liikuda ja ma arvan, et äh, kõik riigid äh, peavad võtma pagulasi ka äh, kursustele. aitäh ja härra Kirik üheks minutiks, aitäh. täna Äh, äh, paari päeva pärast algab äh, humanitaartippkohtumine Istanbulis ja Euroopa Liit peab seal mängima juhtivat rolli. mina sooviksin, et me Türgis sagedamini kõnelemine selle, sellest, mis seal inimõigustega toimub, kuidas on lugu inimlustega, me ei tohi kindlasti leppida ka sellega, et härra Erdogan lihtsalt on selles, sellel tippkohtumisel prožektoritulede keskmes me peaksime äh, äh, mõtlema sellele inimesed, mis toimub inimestega, mõtleme äh, arvamusevabaduse piiramisele, usuvabaduse piiramisele Türgis, räägime mõrvadest, mida toime pannakse ja vastutusest, mida Erdogani režiim kannab. sellisel tippkohtumisel peame meie, eurooplased, tulema välja väga heade eesmärkidega, aga neid eesmärkidest ei aita, kui meil ei ole konkreetseid vahendeid me peame üritama sellel tippkohtumisel konflikte vältida, inimväärikust austada ja andma igale inimesele võimaluse, me peame investeerima inimlikkusesse ja ma loodan, et see tippkohtumine tõesti äh, äh, keskendub inimlikkusele, aitäh! üheks minutiks saab sõna proua Petsera. aitäh! tänan volinik, et te täna siin olete viimastel aastatel on kasvanud rünnakud humanitaarabiorganisatsioonidele ja struktuuridele. piirideta arstid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal teatasid seitsmekümne viiest rünnakust. eelmisel nädalal Sarmanda pagulaslaagris Süürias kolmkümmend inimest hukkusid rünnakus, mida ei saa pidada õnnetuseks. siin on teatud ähm, mudel Prantsusmaa välisminister ütles, et tegemist on sõjakuriteoga, kuriteoga inimsuse vastu esimene humanitaarteema, abiteemaline tippkohtumine peab olema reageering sellele karistamatusele. tuleb kaitsta humanitaarabi andjaid, see peab olema humanitaarabipoliitika keskmeks. ja see äh, aitab äh, meil aidata ka neid, kes äh,, keda me aidata äh, tahame Euroopa Liit peab ähm, tugevdama Euroopa Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, Äh, pädevust ja nõudma, et Euroopa Liit äh, liiguks jõuliselt äh, selles suunas. Te olete saanud ka sinise kaardi küsimuse, härra Corrao on esitanud sinise kaardi küsimuse, te olete ka kõnelejate nimekirjas, kas te jääte selle juurde, et te soovite küsida? paistab, et teie, härra Corrao, üks minut. aitäh kui me äh, hääletasime äh, härra Guerrero Salomi äh, raportit selle tippkohtumise kohta, siis me saime aru, et see tippkohtumine on oluline selleks, et me saavutaksime suhtrolli selle küsimusega seotult. tule, et tuleb teha koostööd ning vältida ja ennetada konflikte. tuleb teha ka koostööd nendega, kes ütlevad, et tahavad konflikte lahendada, ka Saudi Araabia tuleb sellele tippkohtumisele. samas on Saudi Araabia seotud sellega, mis toimub Jeemenis teame, et on rünnatud haiglaid, koole. Ähm, härra volinik, me tahame öelda selgelt välja, et Te võite küsida, aga palun rääkige kiiremini. härra Venda, üks minut. Dane Banku Światowego mówią, że 250 miljonów osób jest dotkniętych kryzysami humanitarnymi. maailmapanga andmetel on humanitaarkriisis äh, kannatanud äh, miljoneid inimesi. ja need on äh, tingitud ka looduskatastroofidest. tippkohtumisel tuleb leida tõhusaid lahendusi, lahendusi. ÜRO, see on ÜRO algatus, et korraldada konsultatsioone teatud piirkondades, mis on puudutatud humanitaarkriisidest. tuleb kasutada erinevaid vahendeid, tuleb tugevdada ka kohalik, kohalikul tasandil toimetulekut. humanitaarkriisid on pikaajalised, seetõttu on äärmiselt oluline kaotada lõhe abi andmise ja, ja sellise pikaajalise abi andmise vahel. loodetavasti tippkohtumisel pööratakse tähelepanu ka naiste ja laste ja puuetega inimeste olukorrale. Teile on esitatud sinise kaardi küsimus, härra Venda, kas te võtate selle vastu? härra Rüübi, jah, tahaksin kolleeg Vendat tänada meie kõigi jaoks on oluline küsimus, kuidas me saaksime tõhusamalt tegutseda ja minu küsimus on, mida me iseseisvuse vallas äh, saame teha, äh, näiteks äh, pereettevõtete arendamine arengumaades, kuidas me saame inimesi, inimestel aidata ennast ise aidata, mida arendus, arengupoliitika siin tulevikus saaks ära teha, et peredel oleks lihtsam toota seda, mida nad vajavad, aitäh! ich möchte mich bedanken für diese frage herr rubig ma tänan teid selle küsimuse eest, me oleme teiega äh, teinud koostööd raporti üle, mis puudutab äh, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid äh, ja oleme tõesti rääkinud sellest, kuivõrd oluline on selliste ettevõtete arendamine just nimelt arengumaades kui me äh, keskenduksime sellistele arengupoliitika vahenditele, mis meil juba olemas on, kui me neid paremini kasutaksime, äh, kui me kasutaksime seda null koma seitset protsenti SKT-st, mis arenguabiks on ette nähtud, siis me saaksime selles valdkonnas veelgi rohkem ära teha. Äh, muidu satume raskustesse, aga ma loodan, et TV Komisjonis vähemalt me selle, selle nimel tubli, tubli tööd teeme. proua Valentina, üks minut aitäh, proua juhataja. volinik ütles, et me peame endiselt oma osa tegema, aga tegelikult on teha väga palju. siin on poliitilise tahte küsimus ja ressurssidest on puudu, nelikümmend protsenti on puudu. on vaja otsusekindlust. Istanbulis me saame, saavutame midagi, kui toimub mingi muutus. praegu jäetakse tähelepanuta humanitaarõigus, inimõigused. Istanbulis on vaja sellele tähelepanu juhtida, et Istanbulis olla edukas. tuleb, me räägime asjadest, mis on elu ja surma küsimus paljudele inimestele. Euroopa Liit on otsustava rolli kandja maailmas ja ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlament äh, on jaetud äh, praegu kõrvale. meil on väga vähe võimalust olnud kaasa rääkida ja ma paluksin, et te sekkuksite selles küsimuses. proua Tomašik. Svijet se od drugog svjetskog rata nije suočio s ovako velikim... Suur tänu. maailmas ei ole varem nii palju sisepagulasi olnud, nii palju ei olnud neid isegi Teise maailmasõja ajal ja seetõttu on meil väga õige aeg pidada see humanitaaralane tippkohtumine ning on väga hea, et see leiab aset just Türgis, sest Türgi asub pagulaskriisi keskmes ja püüab Euroopa Liitu aidata. Euroopa ja kogu maailm peab püüdma seda kriisi lahendada ning adekvaatselt hoolitseda ka pagulaste eest. loodetavasti tippkohtumine aitab meil seda teha. kahjuks panen ma siiski tähele, et mõned parteid kasutavad humanitaartragöödiat ära omaenda partei huvides. see ei ole sobiv, ei ole kohane, ei ole ilus ja loodetavasti maailma liidrid tegelevad ka sellega. ma tahaksin rääkida veel Türgi viisarežiimist viisade kaotamine juhul, kui Türgi tehnilisi tingimusi ei täida, on vastutustundetu ja saab ohtu meie kodanikud, tänan. aitäh, härra Paet, üks minut. suur tänu, lugupeetud president. ma äh, külastasin mõne nädala eest Liibanoni ja kohtusin seal ka Süüria pagulasi. mitte keegi neist ei öelnud, et nad tahaksid tulla Euroopasse, kõik tahtsid minna koju Süüriasse. selleks, et see oleks võimalik selleks, et nad saaksid oodata naaberriigis aega, mil Süüriasse naasmine on üldse võimalik ja piisavalt turvaline, on neil vaja eluks elementaarseid asju, näiteks äh, lastele kooli, endale töökohta ja kindlasti ka arstiabi. teised riigid, sealhulgas Euroopa Liit, saaksid neid aidata, andes neile vajalikku raha maailma tasemel humanitaarteemaline tippkohtumine peab äh, lahendama just nimelt selle küsimuse, kuidas aidata pagulasi nende kodu lähedal teiseks tuleks mõelda sellele, et erinevad riigid on lubanud pagulasi kriisi ajal aidata, kuid nad ei ole seda teinud. vaadakem, kui palju me lubasime Haitile ja Nepaalile pärast seda, kui seal olid maavärinad. ka äh, praegu, praeguse pagulaskriisi puhul on lubatud äh, raha, kuid neid lubadusi ei ole täidetud see es-, esmakordne humanitaarõiguse tippkohtumine peab tõesti saavutama tulemusi ja ei tohiks meile vas-, saavutada tekitada pettumust. aitäh, härra Preda! septembris kaks tuhat viisteist ütles Euroopa Komisjon, et neil on seitse prioriteeti ja nende hulgas olid äh, ka humanitaarõiguse küsimused. ma tahaksin äh, nüüd küsida, võttes arvesse, et kohe tuleb äh, Türgis tippkohtumine, et kas te olete nende seitsme prioriteedi juurest liikunud ka konkreetsete meetmeteni? ma näen, et ma kuulsin, et volinik rääkis meile vajalikust julgusest. mis te arvate, kas humanitaarõiguse peamine probleem on see, et ei ole piisavalt äh, finantsi, piisavalt raha või on probleem pigem selles, et seda raha ei kasutata hästi? teiseks tahaksin äh, öelda ka seda, et humanitaarabi on seotud ka poliitilise kriisi lahendamisega. ma ei nõustu härra Karaoga, kes ütles, et äh, humanitaarabi on lihtsalt äh, poliitiliste sammude asenduseks. ma ei nõustu sellega, vaid äh, arvan vastupidi. me ei tohiks Euroopat äh, häbimärgistada, me peaksime pigem olema uhked. sellepärast, et me oleme kõige suuremad humanitaarabi andjad, aitäh! härra Liits, üks minut lugupeetud president, lugupeetud volinik, maailma humanitaarabi teemaline tippkohtumine peab panema maha märgi. me elame maailmas, kus kakssada viiskümmend miljonit inimest on humanitaarkriiside ohvrid, ühtekokku kuuskümmend miljonit inimest on sõdade, konfliktide või katastroofide tõttu oma kodudest pidanud lahkuma. pooled nendest pagulastest on lapsed Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid näitavad tõelist solidaarsust ja vastutustunnet üles ainult siis, kui sellel tippkohtumistel ollakse heaks eeskujuks ja täidetakse oma rahalised kohustused. heaks näiteks on, on nõndanimetatud eduka algatus, mis on minu fraktsiooni algatus, kahe protsendi asemel anname tulevikus neli protsenti haridusele mõeldud humanitaarabiks Äh, komisjon äh, on seda palvet äh, lubanud juba selle aasta eelarve eelnõus arvesse võtta majanduskomisjoni raportöörina kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve osas leian, olen võidelnud selle nimel, et kakskümmend kuus miljonit eraldatakse täiendavalt haridusele pagulaslaagrides. tippkohtumisel peavad kõik riigid eduka algatuse ka oma eelarvesse panema, aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Kovatšev, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik humanitaarõiguse tippkohtumisega soovitakse luua kestlik raamistik selleks, et anda abi neile rohkem kui saja kahekümnele miljonile inimesele, kes praegu maailmas äh, abi äh, vajavad. ma loodan, et see tippkohtumine kulgeb edukamalt kui sarnased foorumid mine-, minevikus. üks küsimusi, mida seal arutatakse, on humanitaarabi rahastamine mina Rahvapartei fraktsiooni raportöörina olen koostanud arvamuse komisjoni vastavale arvamusele ning samuti kuulun äh, ma alalisse komisjoni, kus humanitaarabi küsimusi arutatakse. mul on äh, kolm peamist äh, punkti. ennekõike terroristlike võrgustikega võitlemine, teiseks äh, religioonide ja kultuuride vahelise dialoogi edendamine ja kolmandaks rahaliste vahendite ning inimressursi jaotamine äh, selliselt, et meil õnnestuks äh, paremini edendada põhiväärtusi, milleks on inimväärikus, äh, sõnavabadus, võrdsus ja õigusriigi põhimõte. Türgi peab samuti kinni pidama teatud kindlatest reeglitest, sest Türgi võõrustab seda tippkohtumist. Türgi peab tegema tööd nende miljonite inimeste hüvanguks, kes praegu maailmas abi vajavad Türgi määrati selle tippkohtumise võõrustajaks juba ammu enne seda, kui pagulased üle ujutasid nii Türgi kui Euroopa. ma arvan, et sellel faktil on sümboolne tähtsus. sümboolne tähtsus on sellel, et me koguneme just Istanbulis, et leida uusi lahendusi ja tugevdada Euroopa rolli suure abiandjana. aitäh, proua, härra Fronsika, üks minut. suur tänu, lugupeetud president, daamid ja härrad. ma loodan tõepoolest, et ülemaailmne humanitaarabi teemaline tippkohtumine suudab meid viia edasi, et me suudame leida lahendusi, mida kogu humanitaarabisüsteem saab ka täita. lugupeetud volinik, praegu räägime me Euroopa Liidu tasandi ambitsioonist. meie Euroopa Liidus peame tulema tegelike toimivate ettepanekutega ja looma uue toimiva humanitaarabisüsteemi selleks, et me saaksime kanda tegelikku vastutust kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide eest ja teha kõik endast oleneva, et humanitaarabi oleks kättesaadavam ja et selle andmine oleks vähem ohtlik abiandjatele. selleks, et neid eesmärke saavutada, on meil vaja ühtset lähenemisviisi erinevate sidusrühmade vahel, näiteks aruandlus, läbipaistvus, sellepärast, et meil on vaja uut ärimudelit, mille abil ette näha riske ja paremini mm, kombineerida kõiki tegevusi aitäh ja härra Adaktus on üks minut. suur tänu, lugupeetud president ülemaailmne humanitaarabi teemaline tippkohtumine Istanbulil, Istanbulis tuleb väga õigel ajahetkel. mida kavatsevad delegaadid seal teha? Nad räägivad sellest, kuidas humanitaarabi paremini anda. see on palju olulisem kui iialgi varem, sest aastal kaks tuhat kuusteist on maailmas arvestuslikult sada kakskümmend viis miljonit isikut, kes abi vajavad, nad elavad kolmekümne seitsmes riigis. näiteks äh, Iraagis on väga suures hädaohus kristlased. kui ma seal hiljuti käisin, siis nägin ma oma silmaga, kui oluline on Euroopa antav abi. ei ole samas kahtlustki, et võiks teha ka rohkem ja tulebki teha rohkem. seetõttu on oluline osutada sellele, et Euroopa antav arenguabi peab olema selgemini seotud äh, inimõigustega näiteks abi, mida antakse Eritreale ja mille andmist äh, pikendati eelmisel aastal, ilma et oleks nõutud mingeid demokraatlikke reforme. ma arvan, et sellest võiksime midagi õppida. komisjon peab jätkuvalt seadma prioriteete ja pidama olulisemaks Euroopa koostööd. samuti tuleb prioritiseerida inimõigusi kogu selle abi andmise äh, kontekstis. aitäh, äh, Silva Pereira, üks minut lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid praegu on selline ajahetk, mil maailma ees on väga palju humanitaarkriise ja mitte ainult pagulaskriis, vaid tegelikult ka äh, teised probleemid on kaasa toonud selle, et rohkem kui sada kakskümmend miljonit inimest vajab abi. meie peaksime ühendama jõud ja ühendama ressursid selleks, et ülemaailmse humanitaarabi teemaline tippkohtumine Istanbulis suudaks vähemalt osaliselt lahendada need probleemid, mis rahvusvahelise üldsuse ees praegu seisavad ettevalmistav töö aga on selline, et mingeid tulemusi tegelikult loota ei ole. Euroopa Liidu liidritel on siin samuti oma roll. meie käitumine peaks olema eeskujulik, kui me tahame seda tippkohtumist juhtida. ma tean, härra volinik, mida teie olete lubanud. Te olete öelnud, et meil tuleb oma humanitaarset tegevust äh, tõhustada ja tuleb leida võimalused äh, humanitaarabi rahastamiseks. mingit muud varianti ei ole selleks, et me suudaksime tegelikult oma kohustusi täita, aitäh. aitäh ja Sensfeld üks minut. lugupeetud president. humanitaarabi andmise ajalugu on tegelikult sama pikk, kui on inimkonna ajalugu aga ajad on vahepeal muutunud ja olud muutuvad kogu aeg. sellepärast on ka meil viimane aeg muuta neid meetodeid, mille abil me teisi aitame. praegu ootavad miljonid inimesed umbes neljakümnes riigis meie abi. Neist kuuskümmend miljonit isikut on pagulased, kes on pidanud kodust põgenema relvastatud konflikti tõttu maailm vajab äh, uut humanitaarabi ja uut humanitaarõigust. ma arvan, et äh, meil oleks vaja ajakohastada iganenud ja ebatõhusat süsteemi, mida ÜRO praegu kasutab. ma eeldan, et äh, Istanbuli tippkohtumisel leitakse mingisugused lahendused selleks, et nende väljakutsetega rinda pista. praegu on liiga vähe raha, erinevate agentuuride tööd ei koordineerita see puudutab kindlasti ÜRO-d ja samuti on meil mitmeid abiandjaid, kes ei ole läänemaailmas. aitäh, kolleeg Ward, üks minut. ülemaailmne humanitaarabi teemaline tippkohtumine püüab muuta maailma suhtumist humanitaarabisse. Euroopa Liit on maailma suurim humanitaarabi andja ning seetõttu istub läbirääkimiste laua taga tähtsal kohal. Ühendkuningriik ootab aga referendumit ja seetõttu peame ka meie mõtlema, milline on meie koht maailmas ma usun täiesti kindlalt, et meie koos Euroopa partneritega suudame üleilmset äh, areeni muuta paremaks. kui me tahame, et rahvusvaheline kogukond oleks kaastundlikum, siis peab kindlasti ka Suurbritannia jääma Euroopa Liitu, et muuta Euroopa Liit tugevamaks. kuid äh, suur võim tähendab ka suurt vastutust Euroopa Liit peab austama ka omaenese väärtusi ning seda kõikides välispoliitilistes tegevustes, ka siis, kui ta on surve all kui me anname humanitaarabi sõjakuritegude ohvritele, siis ei saa me pöörata ümber ja leppida kiiresti ja salaja kokku nende režiimidega, kes neid kuritegusid on toime pannud. kõik Euroopa Liidu äh, kokkulepped peavad vastama meie inimõiguste alastele väärtustele ning meie eesmärkidele, aitäh! aitäh ning nüüd jõuame me vaba mikrofoni vooruni, esimene, esimesena saab sõna kolleeg Pavlovitš Bogovitš. suur tänu, president. loomulikult toimub Istanbuli tippkohtumine õigel ajal. me oleme mitu korda kuulnud, et maailmas ei ole iialgi olnud korraga nii palju inimesi, kes vajavad abi. alates teisest maailmasõjast ei ole maailmas olnud korraga nii palju pagulasi lahendus, mida me otsime, on seotud sellega, mida minister sissejuhatavas sõnavõtus mainis. meil tuleb kõrvaldada nende konfliktide põhjused. me peame olema objektiivsed. me peame juhtima inimpõhist äh, poliitikat. me peame õppima lahendama konflikte rahumeelsel moel ja mitte nii, et me lõhestame maailma veelgi enam. just sellepärast peabki Euroopa Liit näitama maailmale, millised on meie väärtused. me peame tegema inimeste jaoks võimalikuks selle, et nad saaksid elada väärikalt. me peame aitama inimesi Aafrikas, Aasias, Lähis-Idas. ja see aitab ka Euroopat ennast, sest Euroopasse pagulased praegu tulevad. aitäh, proua Komes! suur tänu! Euroopa Liit on peamine humanitaarabi andja Istanbuli tippkohtumisel on meil võimalik rääkida väga kurbadest numbritest. meil ei ole olnud võimalik lahendada humanitaarkriisi, mis on alates teisest maailmasõjast kõige kohutavam kriis üldse. see algas Süüria, Iraagi ja Liibüa sõdadest, lisaks sellele on probleeme ka Aasias ja, ja Aafrikas. Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe, millega rikutakse ÜRO konventsiooni ja rikutakse ka Euroopa Liidu aluslepinguid ja rikutakse kõige põhilisemaid äh, põhiväärtusi. see kokkulepe on häbiväärne. selle tagajärjeks on see, et Euroopas luuakse kriisikeskused, nõndanimetatud hotspotid ja äh, Kreekas peetakse sellistes keskustes inimesi ebaseaduslikult kinni, nii mehi, naisi kui lapsi tegemist on justkui vanglatega, see on vastuvõetamatu ja tegelikult on ka Istanbuli tippkohtumine midagi sellist, kus Euroopa Liit saab taas näidata oma silmakirja, rääkida sellest, et meil on vaja kärpemeetmeid ja seda ka Vahemere piirkonnas. see tähendab seda, et me tegelikult ei ole võimelised mingeid konflikte lahendama ega ära hoidma ärgem äh, siis unustagem, et meil tuleb tegelikult sellistele režiimidele maha, äh, vastu seista. aitäh, härra Marjas, teil on üks minut. suur tänu, lugupeetud president. kahtlemata on vastuoluline, et esimene ülemaailmne humanitaarabi teemaline tippkohtumine toimub just Istanbulis. esimesel mail toimusid meeleavaldused ja seal osalenud isikuid kiusati taga. Need meeleavaldused toimusid Türgis. Türgis rikutakse kogu aeg inimõigusi. Istanbuli tippkohtumisel peaks Euroopa Liit andma omalt poolt käegakatsutava vastuse nende inimeste kannatustele, kes praegu Süürias elavad läbi õudusi humanitaarkriis eh, on Süüriast jõudnud ka Euroopasse, liikudes peamiselt läbi Kreeka. niikaua, kuni inimkaubitsejad saavad oma kuritegelikku tegevust eh, jätkata, niikaua see ka nii on tegelikult ei põhjusta pagulaskriis kannatusi ju mitte ainult pagulastele endile, vaid ka näiteks Kreeka rahvale. Kreeka rahvas on niivõrd vaene, et ei saa endale lubada rohkem pagulasi. see tähendab seda, et ülejäänud Euroopa Liidu riigid võiksid meid ometi aidata. aitäh! on teada, et väga paljud inimesed on looduskatastroofides ja vägivaldsetes äh, konfliktides kannatanud. Nende inimeste arv on suurenenud. pärast teist maailmasõda ei ole olnud rohkem pagulasi kui praegu. seega on õigeaegne korraldada humanitaarabi teemaline tippkohtumine. on murettekitavad numbrid, kui me räägime abivajajatest. see näitab seda, et äh, maailm on lõhestunud need, kes vajavad abi ja need, kes suudavad aidata. Euroopa Liit on oluline humanitaarabi andja, aga äh, sellest ei piisa, on vaja üleilmset koostööd. ja ainult sel moel on võimalik äh, kliimamuutuste ja terrorismi ja relvastatud konfliktide mõju leevendada. lisaks sellele äh, arengumaades on äh, väga märk-, märkimisväärne rahvastiku kasv ja seetõttu tuleb humanitaarabile veelgi enam tähelepanu pöörata. härra Kuenge, palun. aitäh. pärast teist maailmasõda on täna me näeme väga palju inimesi, äh, kes on liikunud oma koduriikidest äh, ära. tõeline humanitaarkriis on igal pool maailmas. inimesed põgenevad sõja eest, konfliktipiirkondadest, ka kliimamuutuse tõttu me tervitame seda tippkohtumist, on võimalik äh, tegeleda oluliste küsimustega, näiteks äh, sellega, kuidas on võimalik humanitaarsüsteemi muuta, kuidas on võimalik välja arendada poliitikaid äh, ja kaasata ka keskpika perspektiivi meetmeid. tuleb tegeleda põhjustega, on vaja ennetavaid poliitikaid, on vaja tegeleda et ei ei oleks võim-, äh, uuesti sellised olukorrad, mis äh, võimalikud, äh, mis on tekkinud Süürias, on võimalik tegeleda nende hädaolukordadega ja tuleb tegeleda tulem-, tulemuslikult. ja sellega on vaba mikrofoni pool lõppenud ja nüüd saab sõna volinik Stiljanides. mikro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. Äh, kõigepealt äh, tahaksin teid äh, tänada selle väga konstruktiivse ja väga viljaka arutelu eest. ma hindan alati Euroopa Parlamendi erinevaid seisukohti ning eriti nüüd, kus me valmistume selliseks ainulaadseks, mitte meid sisu, sidusrühmi kokku toovaks ürituseks nagu humanitaarabialane tippkohtumine. ja seetõttu ma rõhutasingi, et tuleks suurendada äh, meie delegatsiooni kohtade arvu, et ka Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi saadikud saaksid osaleda ja minu talitused tõesti tegid kõik, mis nende võimuses, nii et, et parlament on nüüd äh, arvukalt esindatud sellel tippko-, tippkohtumisel ja mul on väga hea meel teatada, et meil on õnnestunud saada veel kaks täiendavat kohta Euroopa Liidu delegatsioonis Euroopa Parlamendile. meie prioriteedid on ühised, me soovime rohkem tõhusust, rohkem tulemusi humanitaarabisüsteemis, me soovime rahvusvahelise humanitaarõiguse austamist ning loomulikult soovime eh, ka humanitaarpõhimõtetest kinnipidamist ja rohkem toetust haridusele, ja rohkem toetust üleüldse humanitaarabi vallas ja seetõttu äh, ongi meil selline väga tugev koostöö, sellepärast et me sisuliselt oleme ju samas paadis. see tippkohtumine äh, viib lõpule sündmuste ahela äh, jätkusuutlike arengueesmärkide tippkohtumine, kaks tuhat kolmkümmend tegevuskava, Äh, Addis Abeba, siis äh, COP kakskümmend üks, kõik äh, need kohtumised on loonud visiooni tuleviku jaoks. tulemuseks on usaldusväärne raamistik tuleviku jaoks, aga tegelikke edusamme on võimalik saavutada ainult siis, kui me nüüd pöörame tähelepanu kõige vaesematele ja kõige kaitsetumatele ja vaatame, kuidas me saame nende elu paremaks teha see on maailma humanitaarabialase tippkohtumise peamine ülesanne. ma loodan, et kui me vaatame kahekümne või kolmekümne aasta pärast nendele sündmustele tagasi, siis me saame öelda, et see üritus oli tõeline muutepunkt pika konsultatsiooniprotsessi käigus, kus kõigil oli võimalik oma seisukohta välja öelda, nii riigijuhtidel kui kannatavate kogukondade juhtidel, erasektoril, teadlastel, tõesti eh, tuhanded inimesed kogu maailmast osalesid selles protsessis ja niimoodi eh, lõime uue viisi, kuidas arutada neid äh, probleeme, mis meil praegu, mis meie ees praegu seisavad, äh, kuidas luua sellist hoogu, mis aitaks äh, viia süsteemsete muutusteni ning kuidas oleks võimalik kriisidest toibuda ja saavutada meie lõplikud eesmärgid. kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks peaks olema vähem inimesi, kes vajavad erakorralist humanitaarabi. see on meie ühine eesmärk ja neljapäeval ma loodan, et äh, nõukogu võtab vastu äh, siis äh, teise järelduste komplekti tippkohtumise osas me oleme eesistujamaaga ja liikmesriikidega teinud koostööd, et jõuline seisukoht välja töötada ja see seisukoht aitab meil siis tippkohtumisel kohustusi võtta, aga ka edaspidi ma loodan nagu alati teie pidevale toetusele ja koostööle ka siis, kui äh, rakendatakse jätkumeetmeid. et me tahaksime olla juhi rollis ja oma lubadused täita. suur aitäh koostöö eest! aitäh, härra volinik! Te olete nüüd äh, võtnud sõna äh, ja nüüd saab nõukogu nimel sõna proua Hennis Blachard. aitäh Äh, humanitaarabi teemaline tippkohtumine ei ole lõpp-punkt, vaid alguspunkt. et toetada äh, humanitaarabi andmist, nagu ka ÜRO peasekretär on mitmeid kordi öelnud, loodetavasti antakse tõsiseid lubadusi äh, võimalikult kõrgel tasandil. ja me peame seisma selle eest, et et äh, seda ei tajutaks justkui lääneriikide domineeritud üritusena, nii et äh, see peab olema äh, komi-, koordineeritud ja eriti nende riikide puhul, kes ei kuulu Euroopa Liitu, ma olen nõus härra Guerrero Salomiga, et algusest peale me peame näitama, et me oleme oma kohustustele tõsiselt pühendunud et me anname oma panuse ja et ja me teeme koostööd ka nüüd lähinädalatel, aitäh! suur aitäh! sellega on arutelu lõppenud ja